kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja me jätkame oma töödega. aga enne veel ma tahaks lihtsalt ütelda, et me räägime endiselt siin komisjonis ka noorte kvalifikatsioonidest. nii et palun saali ukse juures väljaspool on küsimustik ja selle on koostanud üks noor üliõpilane Euroopa kolledžist. ta on ka siin saalis ja ma tahaksin tervitada teda ning äh, palun ma kutsun teid üles vastama siis küsimustikule saali ukse juures. Äh, nüüd siis me pidime jätkama oma arutelusid äh, Alejandro Sergase raporti üle, kuid paraku ma ei näe siinkohal ei proua Lambertit ega proua Vikevutšutet, kellele pidin sõna andma. nii et seega siis ma teen ettepaneku, et läheme kohe proua Edith Baueri raporti juurde ja vaatame läbi muudatusettepanekud, sest et äh, muudatusettepanekuid on palju, kompromisse on vähe ja seega siis võib juhtuda, et äh, see läheb kiiresti, aga vahel on meil ka üllatusi proua Bauer, palun, ma annan teile sõna kompromisside tutvustamiseks, neid on kaks ja muudatusettepanekuid oli sada kolmteist, palun. suur aitäh, jah, tõepoolest. tõsi ta on, et meil ei õnnestunud leida väga palju kompromisse meil on kaks kompromissi. ja peame ikkagi ootama ära lõpliku hääletuse, et näha, kas need kompromissid ka vett peavad ja lahendusteks sobivad. hääletusnimekirja alguses on neli-viis küsimust, mille osas meil ei õnnestunud leida kompromissi. me ei saa ütelda et kaks neist lähevad läbi ja kaks mitte. nii et praegu on meil siis veel selliseid küsimusi, mille osas me ei ole suutnud leida ei kompromisse ega ka mingeid muudatusi sisse viia. muudatusettepanekute nimekirja lõpus Te näete, et käsitletakse jällegi ühte teemat, mille osas me ei suutnud leida kompromissi lahendust. tegemist on saja kaheksanda, saja üheksanda, saja kolmanda, saja kümnenda, saja kaheteistkümnenda ja saja kahe, kolmeteistkümnendate muudatusettepanekutega. mis neid puudutab, siis siis me ei saa arvamust lugeda, ilma et äh, me arvestaks määrusega viissada kuuskümmend üks. meie direktiivi kaks tuhat kaks viisteist ning määruse viissada kuuskümmend üks kaks tuhat kuus vahel on väga tihe seos. vahel üritatakse just nimelt äh, teha, et mire, et direktiivi äh, järgiks määrust sõnasõnaliselt kuid mis puudutab kontrollivaldkondi, siis siin ei ole võimalik leida täpselt sarnaseid lahendusi ja seda mitmel põhjusel. esmalt äh, seetõttu, et mis puudutab äh, tööaja äh, määrust, siis siin on meil erinevad liikmesriikide õigusandlused olemas ja see on ka põhjuseks, miks me ei saa leida ühtset lahendust rahvusvahelise kontrolli läbiviimiseks. tehti muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks oli määrust viissada kuuskümmend üks muuta, kuid seda me ei saa teha, seda seetõttu, et on olemas juba liikmesriikide õigus. ning lisaks sellele on veel teine kategooria muudatusettepanekuid. ja siin võib tunduda, et äh, need võiksid minna läbi. see puudutab äh, järelevalvet, kontrolli ning sanktsioone. siin on tehtud muudatusettepanekuid, millega üritatakse sisse viia mm, määruse sõnastus ning seda kohaldada direktiivist kaks tuhat kaks. see tähendaks seda, et me looksime äärmiselt kuluka informatsioonisüsteemi Euroopa tasandil. ning seda ettepanekut ma ei saaks päriselt toetada. me oleme üritanud ka kompromisse leida ja seda siis äh, selleks, et arvestada määruse teatud sätetega. ja see puudutab äh, laadimise ja mahalaadimise aja mõõtmist digitaalsete seadmetega. ja siin me suutsime tõesti leida kompromissi ja selle alusel töötasime välja ka kompromissi üks. nüüd praktilisest aspektist lähtudes kontrollija määrus viissada kuuskümmend üks, äh, neile viitavad ka, neile viitab samuti kompromissettepanek kaks ma arvan, et me võiksime sellel, selles osas veelgi karmimad olla ja siin ma arvestasin kolleegide ettepanekutega. aga ma tahaksin veel kord ütelda, et kompromissi ei õnnestunud leida. FIE-dest äh, juhtide kaasamist või väljajätmist. me ei saa äh, ühel puhul leppida, nõustuda ühe muudatusettepanekuga, teisel juhul sama, sarnase muudatusettepaneku tagasi lükata, nii et eh, see kaasamine või väljajätmine nendes küsimustes me ei suutnud tõesti leida veel kompromissi. ja komisjon peab hääletamisel otsustama lõpphääletuseni ja on veel kuu aega aega ja ehk õnnestub meil veel kompromisse leida, igastahes me üritame seda teha üritame leida ka uusi sõnastusi artiklite jaoks. sõnastust saab veel ka täpsustada. me ei tahaks liigset koormust tekitada ettevõtjatele ja lõpetuseks tahaksin äh, tänada südamest kõiki kolleege tehtud töö eest. kokku saadeti üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut. esinaine, ma teen ettepaneku, et me ei alustaks uuesti, uuesti aruteluga, sellepärast et me oleme neid küsimusi juba arutanud ja ei ole mõtet korrata kõike, mis juba öeldud. meil on nüüd võimalus äh, lisakompromisse välja töötada lisaks neile, mis on juba esitatud äh, raportööri poolt või teiste poolt. Stefan Juks, palun. ma tänan. ma olen valmis proua Baueriga igal hetkel kohtuma, et võimalikke kompromisse arutada. kaks äh, kompromissi, mis välja pakuti, on meile aktsepteeritavad aga ma näen, kus on probleem muude kompromisside koostamisega, sest tõesti väga äh, lahknevad arvamused muudatusettepanekutes ja tihtipeale on need üsna olulised erinevused. ja siin on kaks erinevat loogikat muudatusettepanekute aluseks, üks tahab FIE-d sisse arvata, teine grupp inimesi tahab FIE-d välja arvata ja väga raske on lahendada nüüd see vastuolu aga see tuleb siiski ära lahendada ühel või teisel viisil. on veel muudatusettepanekuid, millest siin raportöör ei räägi, ma juhin tähelepanu nendele muudatustele, mis puudutavad äh, kolm koma viie kuni kolme koma viie tonnise autojuhtide sissearvamine. Mm, nendest ei räägita üldse, sellest ei räägi tegevusohutusreeglite all ega äh, tööohutus töötervishoiu reeglite all. ma arvan, et ikkagi neid peaks ka käsitlema. Äh, komisjon ehk võtab äh, selle teadmiseks ja hakkab tööle äh, ka nende sõidukijuhtidega, kes juhivad autosid, mis on alla kolme koma viie tonni, sest vastasel korral on ohus teede ohutus, liiklusohutus Euroopa Liidus. aga proua esimees saab näha, Äh, mida komisjon otsustab selles väga tähtsas küsimuses, et kas arvata sisse või välja FIE-d, nii et ootan huviga. aitäh, järgmine kõneleja, palun uh,. Yes, thank you. jah, ma tänan on üsna sümptomaatiline see, et meil on ainult kaks kompromissettepanekut praegu meie ees. ma arvan, et võib-olla tasuks veel täitmisele pööramise kontrolli vallas tööd teha. ma näen, et paljud siin komisjonis fraktsiooni nad kuuluvad, tahavad tagada, et see, mis me eh, lõppkokkuvõttes eh, Euroopa Liidu tasandil saame õiguslikult, et liikmesriigid hakkavad seda ka väga täpselt täitma, sest vastasel korral on kenad eh, õigusaktid küll olemas, aga keegi ei hakka neid ellu viima nii et siin on veel võimalusi. meie tegime ainult ühe muudatusettepaneku ja see oli väga selge ettepanek, sest meil on põhimõtteline lähenemisviis öö, öö, olemas öö, nii menetluse kui ka sisu kohta. ja sellepärast me tegime muudatusettepaneku lükata tagasi komisjoni ettepanek. nii et et me ei kutsu üles kompromisse leidma, proua Bauer, aga me oleme valmis siiski läbi rääkima, kui asi puudutab kontrolli ja täitmisele pööramise meetmeid. aitäh, kas on teisi sõnavõtusoove? proua Figueiredo, palun eh,. Eh, Excuse-moi eh,, desculpem, eu tenho dificuldade em entender Äh, vabandust, mul on väga raske mõista seda kompromissettepanekut. ma ei saa lihtsalt aru, kuidas me praktikas suudaksime kaitsta FIE-dest autojuhte, kui hakatakse kohaldama õigusakte, mis on kõigile ühesugused ma tahaks ikkagi paremini mõista kolleegide seisukohti, proua Bauer ähm,. aitäh. proua Harkin um,. I just like to ma tahaksin vaid tunnustust avaldada proua Bauerile. ma arvan, ta läks just nii kaugele, kui ta sai minna ja leidis kompromissid. võib-olla kaugemale ei saagi enam minna kompromisside otsimisel nii et piir on ees. nii et ma toetan neid kompromisse, aga ma olen nõus, et võib-olla on võimatu leida lahendust ja lõppkokkuvõttes me peame siin hääletama, aga ma tänan proua Bauerit tehtud töö eest. proua Bauer, ma annan veel teile sõna arutelu kokkuvõtmiseks Te kuulsite nüüd kolleegide reaktsioonid ära ja te näete, et nad on valmis natukene kaugemale minema, eriti just rakendusvahendite osas. palun, sõna on teil. köszönöm szépen, elnök asszony, azt hiszem. Aitäh! ma usun, et Stefan Hughes võttis väga hästi praeguse olukorra kokku muudatusettepanekute osas on kaks erinevat suundumust ja väga keerukas on neid omavahel kokku viia. ma olen teinud omalt poolt kõik selleks, äh, et lahendust leida. muidugi ma olen andnud endast parima, et veel teisigi lahendusi välja töötada nüüd selle aja jooksul, mis on jäänud veel. ma olen valmis kokku saama härra Hughesiga, me oleme juba kohtunud me oleme juba süviti arutanud neid küsimusi ja see arutelu oli vägagi kasulik. mis puudutab äh, veoke, sõidukeid, äh, mille kaal on alla kolme ja poole tonni, siis äh, ma jään selle ettepaneku juurde, kui me tahame aga minna kaugemale, siis jah, siin on tehtud teisigi ettepanekuid, on neid, kes ütlevad, et tuleb äh, allapoole liikuda, teised jälle räägivad vastupidist. nii et jah, siin tuleb tõesti otsustada mingil hetkel. ma arvan aga, me ei saa siin arvestada kõikide seadusandlustega, mis puudutavad kolme ja poole tonniseid sõidukeid siin tuleb ikkagi jätta teatud äh, töö ka transpordikomisjonile, sest et just nemad peavad nende küsimustega tegelema. transpordikomisjon on teinud oma ettepaneku selle arvamuse kohta, kuid transpordikomisjon, vabandust, ei ole siiski ühtegi arvamust koostanud ning äh, see, et tekst, mis teil siin on, on tegelikult ainult mustand, sest ta ei ole veel heaks kiidetud. ja see näitab, kuivõrd keeruline on olukord, sest et ka transpordikomisjon ise ei ole jõudnud arvamuse koostamiseni. jah, hästi, nüüd selles küsimuses leiab aset hääletus aprillikuuses, kahekümne kaheksandal aprillil ja nüüd vaatame, kas õnnestub raportööriga leida lahendusi. meil on veel viis minutit enne hääletust aega. kahjuks proua Lämberti ja proua Pikevitš-Jute, kes lubasid eile, et nad täna hommikul siin on, neid siin ei ole nii et äh, annaksin siiski härra Serkasele sõna, et ta võtaks kokku eile pooleli jäänud arutelu. kuid jah, jah, ma tean, ma ei ole teid unustanud, ma tean, et komisjon on siin täna täiesti kohal ning soovib ka enda arvamust avaldada. nii et ma annan hea meelega nüüd sõna komisjoni esindajale, härra Olivier Tellile, kes nüüd jagab meiega oma arvamust. jah, aitäh ma teen lühidalt, ma tahaksin lihtsalt tänada härra Serkast, suur aitäh selle arvamuse eelnõu eest. komisjon jagab raportööri arvamust selles osas, et kokkulepe esimese lugemise käigus on mitte ainult soovitav, vaid ka täiesti võimalik. seda muidugi juhul, kui me suudame vajalikud kompromissid leida. nüüd võrdse kohtlemise küsimus, ma usun, et ja eile me vaatasime läbi ju ka komisjoni algse ettepaneku, ma arvan, et meil ei peaks tekkima siin raskusi, räägin küll tingivas kõneviisis, et kaheteistkümnes muudatusettepanek näiteks äh, sisse võtta, see on väga oluline raportööri jaoks, siis on ka üldiselt oluline. nüüd kaheksa ja neli, me arvame, et tehnilisi lahendusi on siin samuti võimalik leida. natukene keerukam on kolmeteistkümnes muudatusettepanek, mis puudutab õigusi. ma tahaksin lihtsalt ütelda et komisjoni ettepanek ei ole kindlasti mitte nüüd päris see, mida härra raportöör oleks soovinud näha ja ta ka selgitas seda. kuid ma arvan, et siin tuleks arvestada sellega, et praegune olukord ei ole rahuldav ning võttes praegust olukorda arvesse, sisaldab komisjoni ettepanek juba päris palju tagatisi ja edusamme Äh, migrantidest töötajate jaoks. nii et see on juba praegune edasiminek, see on ka kompromiss, me oleme üritanud äh, edasi liikuda võrdse kohtlemise poole, kuid samas on meil ka teatud eelarvelised äh, eelarvelised piirangud riik, liikmesriikides. olukord on keeruline, sellepärast et osades liikmesriikides sõltuvad õigused maksu maksmisest, kuid teistes riikides jällegi on õigused seotud äh, elamisega riigis. osad leiavad, et äh, kõik see läheb liiga kaugele, sellepärast et äh, kui õigused sõltuvad elukohast, siis see hõlmab palju rohkem, palju suuremat hulka inimesi kui töötajaid. nüüd aga proua eesistuja, me kindlasti üritame leida omalt poolt äh, kompromissi ka seadusandjatega selles küsimuses. me peame kindlasti meeles ka seda, et me oleme saatnud äh, mandaadi kahe tuhande kolmeteistkümne, neljateistkümnendaks aastaks äh, nõukogult, et üle, et üle vaadata olukord äh, rändeküsimustes muidugi mõista, et liikmesriigid, kes tahavad minna kaugemale, rohkem õigusi anda, nad võivad seda teha, neid me ei takista see on ning kindlasti me vaatame üle praegused äh, õigusaktid ja lähtume siin kompromissi vaimust. jah, aitäh. meie kaks kõnelejat, proua Lambert ja proua Vikivitšut ei ole saabunud, nii et palun, raportöör. tänan, proua esimees ja ma alustaks sellest, et tänan komisjoni esindajat äh, öeldu eest mul on hea meel, et me liigume edasi muudatusettepanekutega kaheksa neli ja kaksteist ja ma ei kaota ka lootust kolmeteistkümnenda muudatusettepanekuga. Eh, nagu ma eile ütlesin, et ma mõistan, millised probleemid võivad liikmesriikidel tekkida. ja ma mõistan ka, et minu muudatusettepanekud võivad tekitada raskusi, sest mõnedes valdkondades me läheme kaugemale tavalisest residentsuse elamiskoha kriteeriumist kui me tagame sotsiaalsed õigused. aga loomulikult me ei saa rikkuda subsidiaarsuse põhimõtet, seda, mis tehakse liikmesriikides ja peame austama kõikide riikide sotsiaalkindlustussüsteeme. aga ma tahtsin ka viidata siin, et kuivõrd tähtis on järgida mittediskrimineerimise põhimõtet. ja see seondub ka tulevaste direktiivide, tulevaste tööga direktiivide kallal ja saab näha veel, millised õigusaktid tulevad. kindlasti mm, peame me sellega ka edaspidi tegelema ja ennekõike järgmise kahe päeva jooksul. Äh, proua Reuten ja meie Soome kolleeg võtsid eile sõna ja neile ma tahan öelda, et ka nii nagu komisjon on siin öelnud selles dokumendis, et Äh, õiguste sisu ei muutu. ikkagi tegemist on liikmesriigi suveräänsuse põhimõtte austamisega, aga äh, kui isik elab ja töötab äh, liikmesriigis, siis peavad olema samasugused õigused samasugustel tingimustel kui öö, oma riigi kodanikel, sest ta on ju seal õiguspäraselt, legaalselt elab ja töötab selle riigi territooriumil ja seega peavad ka õigused samad olema. ja erandeid äh, võib teha sotsiaalkindlustuse hüvitiste öö, äh, puhul. ja ma ei räägi siin ela, eluasemetoetusest ja peretoetusest ja nii edasi Äh, siis, kui ollakse kaotanud töökoht liikmesriigis. meil on siin tegemist mm, direktiiviga, millega tahetakse parandada praegust ebaõiglast olukorda. me tahame, et see valdkond oleks korrektselt reguleeritud ja tahame ka sõnumi saata Euroopa Liidu üldsusele, et need probleemid lahendatakse õige pea suur aitäh, seega siis ma teen ettepaneku, et tänaseks me selle küsimusega lõpetame. järgnevalt on muudatusettepanekute esitamise kuupäev. muudatusettepanekuid saab esitada kuni kahekümne neljanda märtsini ja seejärel leiab aset arutelu muudatusettepanekute üle esinaisel ei ole seda kuupäeva paberilehel, kuid arutelu toimub kahekümne seitsmendal aprillil ja hääletus kahekümne kaheksandal. muidugi mõista arutelu jaoks ei ole see ideaalne, kuid ma saan aru, et meie ajakava on väga tihe ning me soovime kiiresti edasi liikuda, nii et nii ta on. nüüd läheme edasi hääletusega ja me alustame üheteistkümnendast punktist tegemist on äh, proua Paskuse raportiga, üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi ja nii edasi lihtsustamise kohta. nüüd äh, on, äh, oleme me mõlema komisjoni vahel väga head koostööd edendanud ja loodetavasti me saa-, saame vastastikku arvestada mõlema muudatuse ettepanekutega. ma loodan väga, et äh, teile avaneb võimalus äh, siis ka meie komisjoni arvamust äh, kuuldavale tuua. meil on viieteistkümnes muudatusettepanek proua Schöterilt, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu. ei ole vastu võetud kuusteist härra Kossa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist Gretšu poolt. vastu. tundub, et tagasi lükatud, kuid kontrollime, kes on poolt kas kõigil on kaardid kaasas? minul ja proua Figuregatol ei ole, kuid loeme hääled kokku. Te olete poolt, mina ka. Eh, nii et hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ootame, et ka meie esimene ase, esinaine hääletaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kolmteist eh, vastu, üheksateist poolt, vabandust. nii et vastu võetud. kaheksateist proua Gretu härra Händel, teil ei ole kaarte hästi. aga lõpptulemuses ei oleks see midagi muutnud. proua Gretju, kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, sama tulemus, vastu võetud üheksateist Schröter poolt, vastu, kontrollime, üheksateist. hääletus on alanud proua Figureido, teie olete erapooletu, hästi. mina hääletan poolt, kas kõik on hääletanud? kakskümmend üks vastu, üksteist poolt, tagasi lükatud. härra Clark. I have no card. okei okay., so you will indicate to, to.... mul ei ole kaarti. ahaa, andke mulle siis teada, mida, kuidas teie hääletate. kakskümmend proua Schröter, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, raportöörilt. tegemist on kustutava iseloomuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, Sippel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kakskümmend kolm on identsed, koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kakskümmend viis, samuti samalt autorilt, sama tekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti kaks, uus põhjenduspunkt suulise muudatusettepanekuga, mis on teile laiali saadetud, kes on poolt, üheksanda poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti üks, viies proua Könsilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kaks. kuues muudatusettepanek äh, proua Künsilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse proua Sippel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa Pitsoto poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks langeb ära, seega kümme proua Pitsoto poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaks kes on poolt? vastu üks, erapooletud vastu võetud, kaksteist. Meissner poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kolm raportöörilt. langeb ära. seega siis üksteist proua Sippel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist sama autor poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist langeb ära. ei, ei lange ära, nii et hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eh, kogu tekst, elektrooniline hääletus, härra Clark, teie hääletate vastu. kaks vastu. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kaks vastu ja üks erapooletu. ma usun, et me võime õnnitleda proua Pastost. niisiis, nüüd läheme edasi härra Kristensoni arvamusega, punkt kaksteist ja see puudutab kauplemisportfelli ja edasi väärtpaberistamisega seotud kapitalinõudeid ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamist. esimene artikkel neliteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt. teen aeglasemalt, ei sõida enam kiirrongiga, vaid tavarongiga. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist aut-, samalt autorilt. kaheksateist poolt. härra Helmer. nii palju, kui mina näen, te ütlete, et vastu võtta. võib-olla siin tõlkes, tõlkes oli viga, aga ma kuulsin, te ütlesite poolt vastu võetud ma vabandan, parandan ennast. kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu? härra Helmer on vastu, kes on erapooletu? vastu võetud. viiskümmend kolm, Toomas Mann, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist langeb ära, viiskümmend kaks seega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend mm, viis pro-, poolt, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus lüüa riiki ja proua Zimmer poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli langeb ära ja nüüd viiskümmend seitse poolt, vastu tulemus ei ole selge, viiskümmend seitse, kes on poolt? teeme elektrooniliselt. härra Clark, kuidas te hääletate vastu proua Figuredo poolt? kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt. kakskümmend viis poolt, kolmteist vastu vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa. viiskümmend kaheksa poolt, proua Deli, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend Leia Riik poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse raportöörilt langeb ära kakskümmend kaheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks. seda tuleb hääletada, härra Lüüa Riik Zimmer poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks. proua Deli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm proua Deli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks raportöörilt poolt, vastu, kontrollime kolmkümmend üks, hääletus on alanud, härra Clark. Te olete vastu, härra Clark kakskümmend üheksa poolt, üheksa vastu, selgelt vastu võetud eh, ja esinaine vabandab, et õigesti ei näinud. kuuskümmend neli härra Pupakis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis proua Deli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus proua Deli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, siin on tehtud suuline muudatusettepanek ning seega kõlab muudatusettepanek järgmiselt. Credit institutions should, mitte shall establish a remuneration committee nii et should on õige variant. vastuväiteid ei ole suulise muudatusettepanekule, seega kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli raportööri poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, kontrollime kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kaheksateist vastu. seega on kolmkümmend viis heaks kiidetud. kuuskümmend seitse proua Deli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime. kolmkümmend üheksa hääletus on alanud, härra Clark vastu, proua Figureido poolt. hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, kaheksateist vastu. vastu võetud sama enamusega kui enne proua Teli järgmine muudatusettepanek langeb ära, nüüd esimene raportöörilt viisade kohta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine ja neljakümnes, need on identsed koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli. põhjenduspunkt, kompromiss, muudatusettepanek, mille on esitanud viis fraktsiooni. tahaksin lihtsalt teavitada, et siia on tehtud ka suuline muudatusettepanek. loen ette credit institutions. of a significant size should set up internal independent remuneration committees as part of their governance structure point, uh, full, full stop and then remuneration committees we go on. Il um, n'y a pas d'opposition keegi selle suulise muudatusettepaneku vastu ei ole, tundub, et mitte, siis sellisel juhul kompromiss koos muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja järgmised langevad ära. põhjenduspunkt viis, nelikümmend neli, lüüa riik, proua Zimmer, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis, Toomas Mann koos suulise muudatuse ettepanekuga ja me lisame teksti lõppu. The payment of de uh, deferred variable remuneration, for example by the use of the EFQM. Don't ask me what is EFQM but. ärge küsige minu käest, mis asi on EFQM, aga ma usun, et teie saate aru sellest. poolt härra raportöör, palun yeah.. võib-olla ma peaksin lisama mudel peale IFQM-i. E jah, see on mudel. Excuse me? vabandust? IFQM, e e kas M ei tähenda seal mudelit? jah, on küll. aga võib-olla me peaksime kirjutama lihtsalt IFQM. E ja kirjutama lihtsalt lahti selle lühendi täissõnadega. ja siis äh, sulgudes lisame IFQM, siis on lihtsam kõigil aru saada. Uh, on a point of order, Madam Chairman, if we're considering proua esimees, kui me mõtleme suulise muudatusettepaneku peale, äkki keegi peaks meiega jagama, mida see lühend võib-olla üldse tähendab? raportöör, kas te saaksite meile kogu tõe välja tuua selle lühendi EFQM kohta? see on mudel, mida võib kasutada, kui me vaatame äh, ettevõtte sotsiaalset vastutust ja meil on ja kui te, te äh, planeerite vastavalt eesmärkidele ja nii edasi. mis küsimus on selles, härra Helmer, härra Helmer, mul on samad mured kui teil siin praegu. nii et äh, me saime kõik aru, et M tähendab mudelit, tõenäoliselt. nii et ma eeldan, et E on ek-, equivalent, äh, võrdväärne, F on fair ehk siis õiglane ma võin tõesti siin väga paljugi äh, üles näidata kujutlusvõimet, kuid tundub, et leidsime ka õige tähenduse. Euroopa fond kvaliteedi haldusmudeli jaoks. nii et lahendus on leitud äh, ja loodetavasti kõik on rahul sellega, et me võib-olla nüüd kirjutame välja selle siin, keegi selle vastu ei ole, nii et me toome selgelt välja selle lühendi tegeliku tähenduse. nüüd aga, kes on Toomas Manni muudatusettepaneku poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud? koos EFQM-iga, kuhu on lisatud ka selgitus. viis raportöörilt langeb ära nelikümmend kuus langeb samuti ära. ja nüüd pärast viiendat põhjenduspunkti hääletame kompromissi B, mille on esitanud kolm fraktsiooni, kes on poolt. kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Te ei näe, kuid teie selja taga toimub nii mõndagi huvitavat akendest välja vaadates härra Clark. proua, proua Figureedo, te olete poolt, B kompromiss. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kolm, kakskümmend kolm vastu, ei ole vastu võetud. nelikümmend seitse uus põhjenduspunkt luuakse sellega, nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa, proua Deli. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd pärast põhjenduspunkti viis, seitsmes raportöörilt poolt, vastu, e-, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C, mille on esitanud kolm fraktsiooni. poolt vastu erapooletud, seega on vastu võetud. nüüd jõuame neljakümne üheksanda muudatusettepanekuni härra Pupakise poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksas äh, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast äh, põhjenduspunkti viis kompromiss D mille on esitanud viis fraktsiooni. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kaksteist, kompromiss E, mille on koostanud viis fraktsiooni poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast äh, põhjenduspunkti kakskümmend kuus, kolmteist raportöörid poolt, vastu. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, hästi, vastu võetud. ja nüüd läheb hääletusele kogu tekst, elektrooniline hääletus. härra Clark kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kolmkümmend viis poolt, neli vastu, mitte ühtegi erapooletut, nii et me võime õnnitleda raportööri. Nous en venons au vote euh, de l'avis de monsieur euh, Le nüüd äh, härra Lõia Riki raport Très bien. Alors, au paragraphe 1. Euh... lõikes üks on tehtud kompromiss, muudatusettepanek nelja fraktsiooni poolt, kes seda toetab, V siis poolt. Te oleksite pidanud tegema seda enne, kui hääletusega alustasin, nii et kes on selle poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, proua Linn on olnud äh, väga raske nende kompromissidega, sellepärast et me saime nad kätte väga hilja, need ei olnud üheski teises keeles peale prantsuse keeles öeldu, lihtsalt, et teile teada, mina jätan kõikidest kompromissettepanekutest kõrvale, sest meil pole olnud võimalik neid uurida, me ei tea, millest tegelikult rääkida, nende üle ei ole võimalik hääletada. hästi, võtame teadmiseks. teine lõige, kompromiss C, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget kaks kuusteist härra Pofferati poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist, sama autor, kontrollime kuueteistkümnendat. härra Clark, proua, proua Figuredo täna hommikul te ei ole eriti originaalsed oma hääletustes kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. proua Moran, te eksisite hääletamisel. ma sain aru, et äh, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu. härra Kohverati muudatusettepanek on tagasi lükatud. lõikes kolm on kompromiss D, mille on esitanud neli paragrahv kolm. lõige kolm, kompromiss D, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me jõuame muudatusettepanekuni üksteist, mille on esitanud proua Deli ja seda me peame hääletama. Que nous devons voter dans la troisième partie simplement. ja sellest ainult kolmandat osa proua Teli muudatusettepanekust, seda seetõttu, et see on kooskõlas, eelmised osad on kooskõlas kompromissiga D. nüüd ma loen ette selle, nii nagu ta on pour que l'affaire soit claire. loen ette, et kõik oleks kõigile selge. La partie sur laquelle vous êtes am- ja te peate otsustama järgmises osas, nõuab ette ettevõtted, kellel on tegevust või filiaale mitte äh, kaastööd tegevates äh, piirkondades, neid sanktsioneeritakse ning nad ei saa abi liikmesriikidelt või Euroopa Liidult. kes on selle tee poolt, kolma- äh,, kes on selle kolmanda osa poolt, vabandust, üheteistkümnes äh, proua Telilt poolt, vastu, erapooletud. üksteist on tagasi lükatud. pärast kolmandat lõiget kompromiss E, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt vastu erapooletud, vastu võetud, pärast kolmandat lõiget kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neljas lõige kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend on äh, sarnane poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viies kolmkümmend üks lööja riik poolt, era-, vastu, erapooletud, vastu võetud, pärast viiendat lõiget kolmkümmend kaks proua Delilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus, kolmkümmend kolm, mis on kustutava iseloomuga, kes toetab seda, kes on vastu, kontrollime. hääletus on alanud, härra Clark, teie olete vastu, proua Figureido, teie olete vastu, ka mina olen selle vastu. hääletus on lõppenud, kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu, muudatusettepanek kolmkümmend kolm on heaks kiidetud. pärast kuuendat lõiget kolmkümmend kuus seesamalt autorilt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitse, kolmekümne seitsmes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa on kooskõlas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksas lõige kolmkümmend üheksa, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend härra Kohverati poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks proua Paldassaare ja Messner poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas, neljakümne teine muudatusettepanek, samad autorid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast üheksandat lõiget neljakümne kolmas muudatusettepanek, Leener poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli proua Deli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis härra Soogor poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus sama autor poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A, esimene ja teine on identsed, koos seega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, mille on esitanud neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me jõuame põhjenduspunktini B. kaheksas muudatusettepanek äh, proua Sippel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning ähm, üheksas on äh, kooskõlas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja põhjenduspunkt E, kümnes äh, muudatus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kogu arvamus, elektrooniline hääletus, härra Clark, vastu proua Figuredo. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, neli vastu, viis erapooletut. ja meie õnnitlused raportöörile, härra Le Järikile. ja nüüd me jõuame viimase tänahommikuse hääletuseni, tegemist on härra Sergio Cofferati arvamusega riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse elavnemise kontekstis lõikes üks on meil muudatusettepanek, kompromiss A, mille on esitanud raportöör poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, pärast lõiget üks, muudatus viis, raportöörid poolt, vastu erapooletud, raportöör, palun. Questa mattina il gruppo dell'Alde. täna hommikul äh, ALDE fraktsioonis paluti mul eraldi hääletust sellele muudatusettepanekule, niisiis võtame sel-, mul ei ole selle vastu midagi, aga öelge mulle, kust vahet teha. millisest muudatusettepanekust te räägite? esimene osa. Te soovite osade kaupa hääletust viienda muudatusettepaneku osas, kas nii? jah, väga hea ma non ho niente in contrario che si proceda per voto distinto. mul ei ole eh, osade, eh, osakade kaupa hääletamise vastu midagi. Euh, jah, kas te võiksite meile ütelda, kust me hakkame teksti jaotama? Il primo punto finisce con la frase esimene punkt lõpeb lausega kuni tööpuuduse määr on langenud märkimisväärselt ja jätkusuutlikult. ja teine punkt. ja siis mainib sotsiaalseid süsteeme. ma kavatsesin seda tervikuna võtta, aga mul oli selle vastu, kui hääletame osade kaupa. Très bien. Alors, euh, nous mettons au voie. hästi, siis me hääletame eraldi. esimest osa kahekümnendast muutes, muudatusettepanekust rõhutab, et majandushoogustumine on nõrk ning äh, töötus jätkub kuni selleni, kuni on vähenenud tun-, tuntavalt ja mm, püsivalt. kes on selle poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ning hääletusele läheb teine osa ülejäänud äh, osa noh, tekstist, kes on teise osa poolt. kes on vastu? ka vastu võetud. nüüd kuues muudatusettepanek proua Figureedo poolt, vastu erapooletult tagasi lükatud, seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa. ja sellega viiakse sisse alapealkiri, kes seda pooldab, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaks. kompromissmuudatusettepanek B, mille on esitanud raportöör poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolm, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. no abstus. kõik on hääletanud kakskümmend poolt, kaheksateist vastu, kaks erapooletut, et see on vastu võetud. pärast lõiget kolm, kuusteist poolt, vastu, tulemus ei ole selge. kuusteist kontrollime. härra Clark. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kaks, kolmteist vastu, kolm erapooletut, vastu võetud. neljas lõige, kompromiss D poolt, vastu erapooletud vastu võetud, pärast lõiget neli muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viies E-kompromiss poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seega kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli on kooskõlas, seega hääletame poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget viis, kakskümmend viis härra Kohveraatilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus, kakskümmend kuus proua Figureedo poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa kooskõlas eelnevatega poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitse kompromiss F raportöörilt poolt, vastu erapooletud, kontrollime proua Figuredo. härra Clark on vastu. hästi, nüüd kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, üheksateist vastu, kolm erapooletut, tagasi lükatud. seega nüüd kolmkümmend proua Lope Fontanier poolt, vastu. kontrollime. kolmkümmend kas kõik on hääletanud? kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu. proua Fontanja muudatusettepanek on vastu võetud no ma dic les autres amendements sont... mulle öeldakse, et järgnevad on kooskõlas, seega helistame eh,, helistame, vabandust, hääletame kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks proua liinilt pool, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast kontrollime, kontrollime kolmekümne kolmandat. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud ühe häälega. pärast lõiget eh, seitse, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaheksa, muudatusettepanek kakskümmend viis, proua Figureedot poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse härra Oriilt ja proua Žaslovetskalt, suuline muudatusettepanek ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, pärast lõiget kaheksa, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, samad autorid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kolmekümne kaheksa proua figureeritud poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa proua Lobe Fontanier poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend proua Linn, see on kooskõlas, nii et poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud, härra Clark on vastu, proua figureeritud, erapooletu hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, viis vastu, kaks erapooletut ja me õnnitleme raportööri. Ça, ça peut arriver. Euh, nous en venons au point euh, 15 de l'ordre du jour. Nüüd 15. päevakorrapunkt ja ma annan eesistumise edasi proua Linnile, aseesinaisele ja tema juhatab selle päevakorrapunkti sisse. jah, nüüd läheme uuringu juurde, me palusime seda uuringut, et saada ülevaade sotsiaaltegevusprogrammidest üheksakümnendate aastate lõpus ja sotsiaalpoliitika agendadest aastal kaks tuhat. meie andsime oma panuse parlamendiga sotsiaalse tegevusprogrammi ja sotsiaalse poliitika agenda kujundamisse ja nüüd härra Werner Einhorst saab sõna, kes tutvustab viieteist minuti jooksul seda uuringut. aitäh, esinaine. lugupeetud tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni liikmed. ma olen väga tänulik selle võimaluse eest tutvustada meie uuringu tulemusi üheksakümnendate aastate lõpu ja kahe tuhandenda äh, kahe tuhandendate aastate sotsiaalpoliitika tegevuskava, mis teedi, tehti koostöös Euroopa Parlamendiga ja minu kolleegi Barbaraga, kes istub siin minu kõrval, ja minu kolleeg Michael äh, Bonni äh, Tööuuringute Instituudist. nagu mulle öeldi, see uuring, aga ka tema peamised leiud on äh, slaidide kujul kättesaadavad, neid jaotatakse ka laiali. vabandust, kes on saalist lahkumas, lahkuge palun nii kiiresti kui võimalik, see tõesti on, see, see väga segab ettekande jälgimist võite jätkata. aitäh, kõik teist olete ilmselt teadlikud sellest uuringust. peamine sisu on teile välja jaotatud, see on kättesaadav tahaksime kasutada võimalust tutvustada põhilisi leide siin ning arutada koos teiega, milline on Euroopa Parlamendi roll Euroopa sotsiaalpoliitikas ja tehes seda siis peamiselt viie punkti kaudu. kõigepealt siis sisu, uuringu eesmärk ja siis läheme edasi. milline on Euroopa sotsiaalpoliitika seis ning arutame Euroopa Parlamendi rolli. selle uuringu peamiseks eesmärgiks oli jälgida, kuidas on arenenud Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika, pidades eriti silmas Euroopa Parlamendi rolli, eriti arvestades äh, sotsiaalagendat kaks tuhat kuni kaks tuhat viis, kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kümme ning võrrelda Euroopa sotsiaalagendat sellega, mida tegelikult saavutatud on ja kuidas Euroopa Parlament töötab koos nõukogu ja komisjoni, komisjoniga, sotsiaalsete partneritega koos ning vaadata, millised on olnud Euroopa Parlamendi sammud. tahaksin pöörata teie tähelepanu teatud slaididele, mis on välja jaotatud, need annavad teile lühikese ülevaate peamistest arengutest, mida me uurisime üheksakümnendate lõpust äh, ja kahe tuhandendast aastast, periood, äh, kui Euroopa sotsiaalpoliitika muutus protsessiks, äh, millele sai juba toetada, oli olemas mingisugune seadusandlus, oli Lissaboni strateegia, olid sellised pehmed seadused ja OEM ehk siis koordineerimise avatud meetod olid palju-palju tuntumad laienes ka temaatiliselt Euroopa sotsiaalpoliitika kuni kõige viimase ajani. meie raportis näeme, leiate üsna detailsed e, ülevaated seadusandlikest, aga ka nii-öelda pehme seaduse algatustest aastast kaks tuhat alates, kaks tuhat viis ja ka aastast kaks tuhat kaheksa. Need olid aastad, kus me leidsime jõulist seadusandlikku faasi, üks siis periood kaks tuhat kuni kaks tuhat viis, kus sotsiaalpoliitika agendal oli viis põhilist tegevust, kõigepealt siis äh, Lissaboni strateegia vahearuande ettevalmistamine käis, siis täielik tööhõive, parandada sotsiaalpoliitika kvaliteeti, äh, töösuhteid ja lõpuks ka rahvusvahelised suhted muutusid palju olulisemaks Ehm, meie töö põhineb intervjuudel, aga ka uuringutel. nägime, et olukord on keerulisem eh, seadusandluses peale aastat kaks tuhat viis. Euroopa Liit muutus palju heterogeensemaks, eriti nõukogus ja seetõttu edasiliikumine seadusandluse vallas oli ka keerulisem. nägime ka suurt mõju, mida avaldas eh, Euroopa Parlament põhilistele seadusandlikele tegevustele, nagu mõned teist võib-olla mäletavad. Euroopa teenuste direktiiv näiteks on selle, on, on tõsine teetäis. kõige viimasem uus äh, agenda kaks tuhat viis. komisjon pani paika palju suurema tegevusmaa äh, tegevuseks Euroopa tasandil, võttes arvesse sotsiaalse reaalsuse muutused ja siin hakati katma ka palju suuremaid valdkondi, mitte ainult seadusandlusega, aga vaid ka OMC-ga ja Softloga. samas Euroopa Parlament tõi teatud teemad päevakorda, mida siiamaani täidetud ei ole. niisiis, esimene osa meie uuringust lõpetab sellega, et hindab, mida viimase kümne-viieteist aastaga on saavutatud. ja selgelt näeme siin et seadusandlik protsess on öö, ähm, ankurdatud nõukogus heterogeensusega peale Euroopa Liidu laiendamist, on muutunud ka nõukogu koosseis ja seetõttu seesama koosseis on muutnud takistuseks uute seaduste vastuvõtmisel. ja pigem äh, ka-, kaldutakse säilitama staatus quo'd, seda praeguses olukorras on ka raske muuta, see näitab, et mõned teemad on lahtised olnud juba päris tükk aega, nagu näiteks tööaja direktiivi uuendamine või diskussioonid selle üle, kuidas muuta või täpsustada lähetatud töötajate direktiivi. on hästi raske sundida kas komisjoni või nõukogu Äh, rohkem tegutsema selles valdkonnas, eriti arvestades seda, et äh, eriti komisjon on väga tõrges algatama seadusandlikke protsesse, kus komisjon ei näe mitte mingisugust äh, võimalust muuta või ka nõukogus edasi liikuda. ehk perioodi iseloomustas ka suurem rõhk rakendamisele, olemasolevate seaduste parendamisele see on olnud palu, palju olulisem teema ka Euroopa Parlamendi tegevuste suhtes, aga ka komisjon kipub pigem sellele keskenduma. oluliselt enam kui minevikus. aga ütleksin siiski ja koos kolleegidega saime teada, et on saavutatud olulist edasiminekut, kui me mõtleme näiteks äh, ajutiste töötajate direktiivi või Euroopa Töönõukogu direktiivi peale jälle suhteliselt hiljutine läbimurre koos sotsiaalpartneritega. kokkuvõttes ja seadusandlik pool on langenud, temaatiliselt on asi laienenud, kuid samas uusi seadusi on välja tulnud vähem viimasel ajal. slaidil üksteist on terve hulk teemasid, mis on olnud kaalumisel, lahendamata teemad, mis on endiselt päevakorras, mis nõuavad täiendavaid seadusandlikke läbirääkimisi uuel perioodil uue komisjoniga, ka äh, parlamendis tööaja direktiiv on endiselt päevakorras, on jõudnud tupikusse äh, kollektiivsete koondamistega ja ettevõtete ülevõtmisega eriti tööpensionite üleandmisega, see on peamiselt nõukogu teema olnud. lähetatud töötajate direktiivi täpsustamine on päevakorras, arvestades kuidas on muudetud või tõlgendatud äh, endist lähedatud töötajate direktiiv Euroopa Kohtus, siis patsientide õigused piiriüleses tervishoius, äh, rasedate töötajate tervis ja ohutus, äh, nõukogus arutati möödunud nädalal äh, vanemapuhkust, siis direktiivid, mis puudutavad võrdset kohtlemist ja terve hulk Euroopa Parlamendi teemasid, nõudsid, et uuenenud sotsiaalne agenda kaks tuhat kaheksa mis puudutab miinimumstandarde, miinimum, minimaalsed eh, tulud, kaitset ka FIE-dele ja FIE-de abikaasadele, need on kõik teemad, mis siiamaani lahendust leidnud ei ole. kui me läheme nüüd edasi, mis minevikus tehtud on, tegime ka intervjuusid ja uurisime, milline on parlamendi enda roll. ja see on võib-olla huvitav loomulikult me näeme, et parem parlament on palju võimsam, palju olulisem viimase aastakümne jooksul. loomulikult seda on muutnud ka leping, aga parlamendi roll erinevates poliitikavaldkondades, erinevate instrumentide puhul äh, kõigub suuresti. parlament, kui te vaatate erinevaid protsesse, siis parlament on tegevaid marginaalis, aga need protsessid on viimase aastakümnel jooksul palju olulisemaks muutunud. kaasotsustuse protseduur on hästi võimas vahend parlamendi jaoks, kuid Euroopa Parlament sõltub ka komisjoni heast tahtest esitada seadusandlikke algatusi. nii et on natukene keeruline saada komisjoni liikuma kui ta tegelikult ei ole valmis toetama mõningaid teemasid, mis kaalul on. leidsime ka, et Euroopa Parlament on olnud öö, olulise rolliga, väga mõjukas, kui teda toetavad mõned või piisavalt suur hulk liikmesmaade valitsusi ja sotsiaalseid partnereid. kaasus, millest ma, millele ma viitan, on loomulikult teenuste direktiiv, kus öö, oli ilmekas näide parlamendi kaasatusest, kui edukas ta oli äh, mõjutamaks äh, seda lõppversiooni, mis lõpuks vastu võetud sai. ja samal ajal töönõukogude puhul on parlament natukene kõrvale jäänud, aga parlament äh, jätab oma jälge siiski, siiski kvalitatiivse mõjuna ja meie näeme siin väga suurt mõju ning on oluline, et parlament looks äh, liite teiste äh, huvirühmadega, mitte ainult parlamendi enda sees, mis puudutab erinevaid komisjone ja parlamentaarseid fraktsioone, aga ka teisi huvirühme, nagu näiteks liikmesmaade valitsused, nõukogu, komisjon, sotsiaalpartnerid, laiem avalikkus, kui tegemist on vaidlusaluse küsimusega, ja raportööride keskne roll selleks, et luua tööd töötav dialoog nõukogu ja komisjoniga. Need on kõik elemendid selleks, et valmistada ette otsuseid, mis on äh, väga-väga tähtsad. raport arutab ka sotsiaalpoliitikat Lissaboni strateegia kontekstis. peame loomulikult olema teadlikud, et on teatud pinged majanduspoliitikast juhitud Lissaboni agenda ja sotsiaalpoliitiliste eesmärkide vahel. aga samal ajal väidaksime, et fundamentaalset vastuolu kahe vahel ei ole. nii et on teatud valdkonnad ja enamik valdkondi on sellised, mis võimaldavad kompromissi kahe vahel ja need ei ole ilmtingimata just kahjuks sotsiaalsele dimensioonile. võime olla teadlikud ka sellest tõsiasjast, et riiklikud sotsiaalsed mudelid on üsna mitmekesised ja äh, pehme seadus, OMC tunduvad olevat heaks meetodiks, et äh, kaasata liikmesmaid ühisesse suunda tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas. just, äh, need on ju selgelt majanduspoliitika osa. OMC on meie arvates hea meetod selleks, et jõuda riik, rahvusriikide hea, heaolu rahvusriikide suun- äh,, juurde, nii nagu on tahetud äh,. uue eest-, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis on nüüd just äh, tänavu aasta jõustumas, tõenäoliselt see võib nõuda vanade instrumentide kohandamist ja täpsustamist selleks, et äh, parandada Euroopa strateegiate tõhusust. lubage mul öelda ka, et selle komisjoni jaoks töötame praegu ühe projekti kallal, mis analüüsib, milline on äh, sotsiaalpoliitika, tööhõivepoliitika stabiliseeriv mõju kriisiolukorras, kus püüame hinnata ka mitte ainult kulusid, vaid ka sotsiaalpoliitika antavat kasu kriisiolukorras, kus tööpuudus tõenäoliselt tõuseb ja on ka uus oht, kus kasvab eh, pikaajaline tööpuudus Euroopa Liidu liikmesmaades. ja lõpuks tahaksime teha jär-, eh, kokkuvõtte eh, mõningate soovituste ja ideedega, kus meie arvates Euroopa Parlament võiks saada kasu. kõigepealt oleme nõus sellega, et Euroopa Parlamendi siseprotsessid on hästi oluline teema. Euroopa Parlament on alati olnud kõige edukam, kui parlamendis endas oli üksmeel parlamentaarsete fraktsioonide ja komisjonide vahel. ja teine mõjutamise vahend Euroopa Parlamendile oli pädevus otsustada eelarve üle ning eelarveotsuseid võib kasutada ka selleks, et ähm, lahendada või suunata sotsiaalpoliitika eesmärke. edasi, koordineerimine teiste tegijatega on ol-, elulise tähtsusega, me näeme, et Euroopa Parlament mängib äh, jõulisemat, tähtsamat rolli OMC puhul juba väga varasest faasist, luues intensiivsema töödialoogi, eriti Euroopa Komisjoniga, aga kaasates Euroopa Parlamendiga öö, protsessi, mis puudutavad öö, sotsiaalseid aspekte ja teha seda juba varases faasis. see on uus võimalus sundida ühendust käivitama seadusandlikke protseduure. see võib olla abiks ette esitada või, või tagant tõugata teatud teemasid, mis parlamendil on olulised. Euroopa Parlament võib avaldada mõju tugevdatud eelarve pädevuse kaudu. ja edasi, nagu me kõik teame ja rääkisime, alliansside loomine teiste tegijate, teiste huvirühmadega on ülioluline vahend teema agendas töötades koos Euroopa Komisjoni ja nõukoguga, mitteametlikud ja ametlikud eh, kirjalikud dialoogid liikmesmaadega, rahvusparlamentidega, sotsiaalpartneritega ja lõpuks ka kodanikuühiskonna ning vabaühendustega, mis võivad eh, edendada teatud teemasid, saavad toetada parlamendi eh, rühmi, parlamendi teemasid, eriti kui on tegemist otsustava küsimusega siis on võimalik tõstatada avalikkuse tähelepanu. Euroopa seadusandluse tulevik sisaldab kindlalt teatud äh, lahtisi küsimusi, mõningate nende äralahendamine on väga hea, mõnedes valdkondades võime eeldada suuremat progressi kui teistes, kuid nagu ma ütlesin teile, tihedamad töösuhted komisjoni ja nõukoguga on vajalikud selleks, et üle saada mõnedest ähm, patiseisudest, mis praegu on. Hispaania eesistujamaana tahab äh, lõpp, sulgeda praeguse sotsiaalagenda peatüki ehk tänavu, äh, tänavu aasta on hästi oluline ja on tulemas uus social agenda ähm, kaks tuhat üksteist, kaks tuhat viisteist ja ma arvan, et Euroopa Parlament peaks püüdma mõjutada seda juba äh, esialgsest faasist alates. üldisemas orientatsioonis avastasime et on olemas üldine vajadus täpsustada turupõhimõtete rolli ja võrreldes äh, neid siis sotsiaalpoliitika kaalutlustega, samuti lahendada Euroopa Liidu integratsiooniprotsessides olevaid loomulikke pingeid, äh, rõhutades rohkem äh, sotsiaalpoliitikat ja ka riiklikud varuvariandid teatud valdkondades, kus sotsiaalteenused ja sotsiaalstandardid peaksid äh, saama äh, erandeid äh, peamiselt äh, turupõhimõtetest äh, lähtuvast valitsemisest. lähetatud töötajate teema on järjekordne asi, mis tuleb üles ikka ja jälle äh, üldmajandushuvide käigus, kui me räägime seal siis sotsiaalhuvidest. küll ei peaks ütlema, et sotsiaalne eh, sotsiaalpoliitika ja tööjõu, tööjõuturupoliitika oleks ilmtingimata konfliktis. me näeme pigem et liikumine sotsiaalpoliitika poole, regulatiivsed meetmed, mis ühest küljest tagavad sotsiaalse kohesiooni ja teisest küljest on kokkusobivad, kui, kui lausa ei toeta majanduslikku dünaamikat. integreeritumal Euroopa turul on oluline kehtestada miinimumstandardid ning luua öö, turvameetmed selleks, et mitte kahjustada legitiimset sotsiaalpoliitikat jõuan järeldusteni Euroopa kaks tuhat kakskümmend. see on selgelt horisondil. see uus strateegia tundub vastavat Lissaboni strateegiale, rõhutades jõuliselt äh, täielikku tööhõivet, oskuste moodustumist, vaesuse vähendamist. samas äh, seda protsessi juhivad äh, makromajanduslikud kaalutlused teema, mis tundub olevat ikka olulisem, on hea haldus ja eriti see, et riiklikul tasandil jõutaks realiseerida kokkulepitud Euroopa eesmärgid. siin peaks olema poliitikate kokkulangemine, nii et võrdset tähelepanu antakse nii majandussotsiaalsetele kui keskkonnateemadele ning Euroopa Parlament peaks vaatama ka Äh, kuivõrd riikide lubadused vett peavad. kuivõrd sotsiaalpoliitikad ei ole ilmtingimata majanduspoliitikaga konfliktis, on samas teatud potentsiaali nõuda pigem tulevikule orienteeritud sotsiaalpoliitikat nagu harju- äh,, nagu haridus äh,, lastehoid ja võtta kõikide otsuste puhul arvesse sotsiaalset aspekti. kokkuvõttes me näeme, et Euroopa Parlamendil on tugev roll selleks, et mõjutada ja jälgida Euroopa reformiagendat eelseisva aastakümne jaoks. aga see loomulikult nõuab äh, tugevamat rolli OMC-s ja Euroopa Parlamendil on võimalik nõuda ja äh, võtta endale aktiivsem roll valdkondades, mida ei kata seadusandlus, vaid pigem ähm, niinimetatud soft law. lõpuks Euroopa Parlament suudab seostada sotsiaalpoliitika kriteeriumid eelarveliste otsustega ning ta võib omaenda äh, positsioonid äh,, viia oma positsioonid ellu äh, väga jõulise legitiimsusega, eriti äh, dialoogis rahvusparlamentidega nii ma arvan, et siin on hea võimalus saavutada äh, olulist edasiminekut tulevikus. Uh, other... ma tänan. enne kui ma annan saadikutele sõna, tahan ise küsida paar asja. Te ütlesite, et te teete kulude-tulude analüüsi sotsiaalpoliitika kohta. kas te äkki annaksite meile teada, mis aja jooksul? rääkige oma ajakavast ja te räägite palju sellest avatud koordineerimise meetodist Eh, võib-olla oleks kasulik, kui te pisut pikemalt räägiksite sellest, mida eh, teie arvate, kuidas annaks seda meetodit parandada. paljud leiavad, et see avatud koordineerimise meetod sotsiaalpoliitika valdkonnas ei ole andnud neid tulemusi, mis ta pidanuks andma. ja miks see nii on olnud? ja kuidas saaks parandada seda tulevikus? ja veel üks asi, millest te rääkisite, te ütlesite, et peaks olema suurem koordineerimine erinevate parlamendikomisjonide vahel. ma arvan, et me teeme üsna hästi koostööd erinevate komisjonide vahel ja üsna kasulik oleks teilt kuulda, mida teie arvate, kus need probleemid siin on? kas te olete äkki tuvastanud, et koostööd jääb vajaka teatud komisjonide vahel? või te olete äkki näinud, et teatud komisjonid teevad paremini koostööd kui teised? Nendele küsimustele ma tahaks vastuse, ma tean, ka Toomas Mann tahab ja siis härra Serkas ja siis proua Harkin. nii et Toomas Mann ja ma võtan kõik sõnasoovid praegu siia kirja, siis võtame, teeme esimese vastuste vooru. ma tänan. ka mina tahan avaldada tänu selle raporti üle, leheküljel kolmteist on väga hästi kirjeldatud kõike seda, mida meile saadikutena vaja on. meil on tõesti volitused olemas, me saame seda ka kasutada ja kui me koos töötame, siis on tulemused head ja ma arvan, meie eh, tööhõive sotsiaalkomisjon on alati näidanud üles ka kompromissitahet eh, tihtipeale me alustame sellest, et meil on suured lahkarvamused, aga lõppkokkuvõttes me siiski jõuame üksmeelele ning minu arvates on tulemuseks hea tööõhkkond ja head tulemused. eile me veendusime jälle selles. nii et ma arvan, et teie kirjeldus siin on väga hea. ja koostöö sotsiaalpartneritega ja teiste fraktsioonidega on samuti väga oluline. me oleme ju kõik siin kodanike esindajad. ja me tahame ka, et märgatakse meie tegemisi ja väga hea, kui me kokku lepime milleski ja kompromissi saavutame. me oleme eh, ju mm, pikalt eh, arutanud igasuguseid teemasid ja suurepäraseid tulemusi saavutanud lõppkokkuvõttes ja võime rahule jääda, aga loomulikult kõigi mm, ideede teostamiseks on vaja ka raha ja mul on mulje, et meie eelarvekomisjon on üsna eraldiseisev. me ei ole loomulikult mingid hoiupangad, meil on vaja tagada, et raha kulutataks korralikult ja kui asi puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, siis meie komisjonil asub siin peamine vastutus. meil on vaja tagada, et äh, meie äriühing isikud säiliksid koha peal, et oleks tööd koha peal ja meil Saksamaal on mikrokrediitide instrument, mis hõlmab sadat miljonit eurot ja see on meie Sotsiaalministeeriumile väga oluline saavutus. me rääkisime siin sellest kakskümmend kakskümmend strateegiast juba, aga see kõik kõlab väga bürokraatlikult, meil on pigem vaja nägemust, mille alusel töötada. kakskümmend kakskümmend on ülimalt bürokraatlik. ma arvan, et midagi on siin puudu, meil on vaja nägemust, meil on vaja motot. ja võib-olla meie saame omalt poolt anda panuse edasiliikumisse ja veel üks märkus, üks valdkond, kus meil on suuri probleeme, on haridus. Euroopa kvalifikatsioonide äh, raamistik oli meil arutusel ja raportöör mm, tegi siin kõvasti tööd ja mõistis, et tegemist on väga keeruka valdkonnaga, me muidugi tahame säilitada subsidiaarsuse, aga me tahame ka koostööd ja koordineerimist rohkem hariduse valdkonnas ja paraku siin on edasiliikumine väike, väga paljud liikmesriigid kaitsepositsioonidel. me tahame tugineda parimale praktikale, õppida teiste kogemustest, me tahame, et meil oleks jalge all ühine tee edasi viiv tee, aga paraku Euroopa Liidus jääb vaja ka koordineerimisest nii liikmesriikide vahel kui ka institutsioonide vahel kui me oleme tugev Euroopa Parlament, siis meil on ka kõik ohjad käes, et motiveerida inimesi neid asju lahendama. härra Serkas, ma tänan. ma jätkaks sealt, kus härra Mann lõpetas. kõigepealt ma tahaksin avaldada teile tänu tehtud töö eest ma ei olnud sellega üldse varem tuttav, aga nüüd ma loen loomulikult selle uuringu põhjalikult läbi. sest minu arvates on hea, kui keegi peale meie õigusloojate annaks hinnangu sellele, mis on viimastel aastatel tehtud ja näitaks kätte ka, kuidas edasi liikuda, tooks välja need nõrkused ja tugevad küljed, mis meil on Euroopa sotsiaalpoliitika valdkonnas. asi ei ole ainult selles, et sotsiaalpoliitika mingi kaasnev poliitika, tegelikult sotsiaalpoliitika on ju Euroopa Liidu südames, selle tuumaks. meil on vaja tagada tasakaal sotsiaal, keskkonna ja majanduse aspektide vahel. ja ma olen nõus teie järeldustega, meil on jah, nüüd käivitumas aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia ja see strateegia ei tohi unustada ka sotsiaalset dimensiooni. meil on vaja välja töötada vastavad strateegiad. ma lehitsesin teie dokumendi kiiruga läbi. ja ma leian, et meil on vaja ette näha ja hinnata sotsiaalpoliitika agendasid äh, meil kõigil oma roll etendada, kõikidel huvirühmadel, osalistel on oma roll täita, aga meil on nõukogu komisjon, parlament siin tegevad Brüsselis. see on üks asi, aga võib-olla tasuks ka analüüsida seda, mida tavalised inimesed arvavad meist. Teie ütlete, et et eh, liitude loomise poliitika on ülitähtis selleks, et me saaksime oma eesmärgid saavutada. jah, meil on eh, liidud kodanikuühiskonnaga, aga võib-olla tasuks ka vaadata, kuidas Euroopa kodanikud suhtuvad nendesse tegevuspoliitikasse, mis on välja töötatud Euroopa Liidu institutsioonide poolt. ja ei tasuks piirduda liikmesriigi tasandini. ja ei ole piisav see, kui öelda, et Eh, sotsiaalsed mudelid on väga heterogeensed Euroopa Liidus, aga milline on ühenduse mõõtme roll Euroopa arengus, kas see tekitab probleeme või toetatakse seda? on jõutud kokkuleppele komisjoni ja nõukogu vahel ja parlament Äh, lükkab tagant seda, et tööaja küsimused saaksid lahendatud. aga kui näiteks Euroopa kodanikud äh, sellest midagi ei arva, siis ei ole mitte võib-olla õigusaktid alati halvad, vaid lihtsalt äh, meist ei teata, meie tegemistest ei teata. jah, meie elame institutsioonide maailmas, aga tegelik maailm on väljaspool neid institutsioone. me peame vaatama, millist mõju meie töö avaldab Euroopa kodanike töötajate elujärjele. võib-olla iga viie aasta tagant tasuks selle peale mõelda ja mõnikord võib-olla siis selgub, et neile ei meeldi see, mida me teeme ma arvan, et teie dokument on väga tähtis, väga kasulik. see on hea hinnang nõrkadele, äh, tugevatele külgedele, aga ma arvan, et see dokument oleks äh, veelgi parem, äh, kui ta ütleks, mida kodanikud arvavad Euroopa institutsiooni poolt arendatud sotsiaalpoliitikast. proua Harkin, praeguse küsimuste vooru viimane küsija. ma tänan ka mina tahaksin avada tunnustust selle raporti autoritele, ma ainult vaatasin kiiresti läbi esimesed leheküljed, aga väga huvipakkuv on see, mida ma siit loen. nii et see saab olema väga kasulik dokument, vähemasti minu arvates. aga mul on mõned märkused ja mõned küsimused. me ratifitseerisime just Lissaboni lepingu ja üks küsimusi, mida te tõstatate oma dokumendis, on see, et kuidas teemad jäävad toppama nõukogusse kas te olete ka vaadanud, millised tagajärjed on äh, sellel suurema kvalifitseeritud häälteenamuse hääletuskorral nüüd, kas see muudab asju, kas see muudab äh, paremaks võimalused läbi suruda teatud õigusaktid. ma oleksin väga tänulik, kui te oma arvamuse välja ütleksite. teiseks, te räägite sellest avatud koordineerimise meetodist üsna pikalt ja sellest, et äh, parlament selles kohalduslikus, kohustuslikus korras ei osale. aga kas siin äkki jääb vajaka mängureeglitest, kas äkki teil on mingeid mõtteid, kuidas äh, tõesti tagada piisav õiguslik raamistik sellele meetodile ja kuidas parlament saaks siin proaktiivselt tegutseda. Te ütlete ka, jälle ma räägin siin avatud koordineerimise meetodist, et mõned siduvad miinimumstandardid, mis puudutavad sotsiaalseid teenuseid, hüvitisi, sotsiaalset heaolu, läheksid kokku institutsioonide mitmekesisusega, aga samas ütlete, et see võib-olla osutub keeruliseks. äkki te räägiks sellest põhjalikumalt, ma mõistan, kuhu te rihite, aga võib-olla annate meile natuke parema ülevaate. ja ma olen härra Tserkasega nõus, et meil on vaja hinnata äh, sotsiaalpoliitika agendasid, aga mitte ainult instrumente, meil on vaja vaadata ka, kuidas seda instrumendid äh, töötavad ja kuidas inimesed neid tunnetavad ja mõistavad. Need on ka väga tähtsad asjad. ja kui me äh, vaatame Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikat, siis minul on selline mulje, et ta algas väga tugevasti seitsmekümnendatel aastatel. mõnikord me Iirimaal ütleme, et kuhu vaadata nüüd mm, sotsiaalmudelit eeskuju otsides ja Berliin paistab, on see koht, kus kõik algas väga tormiliselt. ja viimane asi, parlamendi volit-, muudatused on seotud komisjoni sooviga teatud teemad tõstatada ja nendega edasi liikuda, selge on see. aga kas teil on ettepanekuid, kuidas meie saaksime suurendada oma volitusi selles valdkonnas, oma võimu selles valdkonnas? või see, mida me teeme, võib-olla juba on asju muutnud, äkki teil on mingeid ettepanekuid, kuidas veelgi meie rolli suurendada? jah, ma tänan ja nüüd meie sõnavõtja. jah, väga huvitavad kommentaarid kommentaarid ja mõned uued huvitavad ideedki pakuti välja, mida edasi uurida. aga ma üritan nüüd vastata võimalikult hästi ja minu kolleeg võib-olla ka ütleb, mida ta asjast arvab. jah, kriisiga seonduvat poliitikat, tulud ja kulud, mis nendega seonduvad. siin selles komisjonis jah, ma tean, te töötate ka automaatsete stabiliseerijate kallal. ja me teame, et tööturu ja sotsiaalpoliitika valdkonnas äh, räägitakse sellest väga palju. aga me tahame ka empiirilisi andmeid koguda selleks, et vaadata, äh, kuidas äh, erinevad grupid töötajate hulgas on kaetud sotsiaalkaitsemeetmetega, nagu näiteks need renditöötajad ja nii edasi, muud kategooriad, igatahes siin on väga palju huvit pakkuvat. nüüd jah, avatud koordineerimise meetodist OMC-st räägiti siin palju ja see on uute sotsiaalpoliitikate puhul väga aktuaalne ja ka teie parlamendi jaoks äärmiselt tähtis ja ka Iiri kolleeg juhtis juba sellele tähelepanu jah, äh, see ei kuulu meie tavalise rutiini hulka. ma olen nagu väljaspool seisja. ma leian, et parlament tõesti peaks andma oma arvamuse kohe alguses, kui tuleb mingi ettepanek komisjonilt ning parlament peab üritama mõjutada neid äh, teemasid, mis komisjon on tõstatanud. ja kohe algusest peale seda tegema varajasel etapil ja võib-olla ka juba päevakorra koostamise dialoogis peaks mm, parlament osalema komisjoni ja liikmesriikide parlamentidega üheskoos. aga see ei ole kuidagimoodi sätestatud kuidagi aluslepingutes. nüüd, mis puudutab koostööd erinevate komisjonide vahel, ma arvan, et teie teate palju paremini nendest probleemidest ja saavutustest, mis teil siin on mina olen ka jälle väljaspool vaatleja. aga kindlasti me arvame, et tulu oleks sellest, kui tihedamalt oleks koostöö koordineeritud majanduspoliitika komisjoniga, eelarvekomisjoniga teil siin, sest siseturu toimuv ju väga otseselt mõjutab tööturgu, sotsiaalpoliitikat laiemalt nii et sotsiaalpoliitika ei ole sugugi mingi isoleeritud valdkond, vaid laiema majanduspoliitika tuumelement. ma usun, me oleme enam-vähem üksmeelel selles, mida härra Mann ütles, et koostöö on väga tähtis ja kompromisside leidmine osapoolte vahel on ülioluline nii parlamendi sees kui ka väljaspool parlamenti. ja meie küsitlused on näidanud, et mõnikord on võib-olla parem, kui halb õigusakt tagasi lükatakse, kui et mingi ebasobiv kompromiss lõpuks sünnib. nii näiteks oli tööaja direktiiviga ja ka REACH direktiiviga on olnud probleeme, ei tohi iga hinnaga üritada kompromissi saavutada ning kindlasti parlament peab oma seisukohtadele truuks jääma võimalikult hästi. teisest küljest loomulikult tuleb ka pragmatismi üles näidata, kui tõesti tegemist on äärmiselt prioriteetse küsimusega, siis loomulikult peab ka realistlikult vaatama, milline kompromiss õnnestub saavutada. minu kolleeg Michael soovib rääkida strateegias kaks tuhat kakskümmend. jah, vastuseks härra Mannile Euroopa kaks tuhat kakskümmend koondab enam-vähem tähelepanu majandusele ja kasvule peamiselt. majandusstrateegia, kasvustrateegia ennekõike ja mitte niivõrd eh, üldisemad sotsiaalsed küsimused nagu tööhõive suurendamine ja vaesuse vähendamine. me oleme nõus härra Manniga, et on vaja väga konkreetset nägemust ka sotsiaalküsimuste kohta ja see puudub selles strateegias kaks tuhat kakskümmend. Um, uh, veel on meil sõnasoove või tahtsite enne veel ühe märkuse teha, kuni me edasi läheme, kui me edasi läheme um...? vabandust härra Serkase kommentaaride eest olen ka väga tänulik ja me tahaksime julgustada parlamenti kaaluma majandus- ja sotsiaaleesmärke eh, võrdselt nii hästi õigusaktides kui ka mittesiduvates sätetes. meie uuring ei hõlma seda, mida eh, väljaspool arvatakse Euroopa Liidu parlamendi tegemistest viimase kümne aasta jooksul. kas parlament on mm, kas tal on suuri saavutusi, ma arvan, selleks on vaja teha mingi eraldi küsitlus Euroopa Liidu kodanike hulgas. natukene on võib-olla sellest ka juttu, aga kindlasti ei ole see olnud äh, eraldi käsitlemise objektiks. tõesti huvitav on teada, kuidas mõistetakse, tunnetatakse Euroopa Liidu institutsioonide tegemisi väljaspool institutsioone ja kui on mingid negatiivsed arvamused, siis on hea neist teada ja ma tahaksin tulla ühe küsimuse juurde veel, nimelt need miinimumstandardid ja Iiri kolleeg tõstatas selle teema. loomulikult institutsioonide mitmekesisus on midagi, mis on kõikehõlmav Euroopa Liidus. ja majandustulemused on Euroopa Liidu liikmesriikides ka väga erinevad. miinimumstandardid eh, liikmesriigiti ja võiks olla üks lahendus mis aitab ära hoida selle, et turumehhanismidele liiga palju hakatakse toetuma. see oleks realistlik lähenemisviis. selle asemel midagi homogeenset üritada luua Euroopa Liidu liikmesriikidele. ja üks teema, mille parlament on tõstatanud kahe tuhande kaheksanda aasta uue sotsiaalagenda raames, oli see, et tuleb ette näha paindlikkus liikmesriigi tasandil liikmesriik peab otsustama selle tegeliku kaitstuse taseme ise, aga võib-olla tasuks ka siin ühistegevust ette näha liikmesriikide vahel. et ei jääks mingeid lünki ega jääks võimalust, et hakatakse ära kasutama seda konkureerimist, mis liikmesriikide vahel eksisteerib. nagu te teate, parlament ja komisjon on hiljaaegu kokkuleppele jõudnud. see on selline institutsioonide vaheline kokkulepe, mis puudutab õigust, tingimuslikku õigust paluda, et komisjon teeks mingeid õiguslikke ettepanekuid. see loomulikult muudab kõik komisjoni jaoks keerulisemaks, raske on ju Euroopa Parlamendi mm, ettepanekuid tagasi lükata, kui parlament soovib mingit uut teemat käsitleda. aga äh, loomulikult äh, siis ka sellega parlament hakkab äh, nii-öelda päevakordi koostama Euroopa Liidu tasandil sellega, kui ta soovi avaldab komisjonile nii et olge aktiivsed, äh, pakkumaks välja mõningaid teemasid, mida teie leiate vajalikud olevat käsitleda Euroopa Liidu tasandil. ja veel üks märkus. ma arvan, et tuleb mõista ka seda, et Euroopa Liidu tasandil kompromisside saavutamisel on ka omad piirid ees. mõnikord on võib-olla vajalik ja kasulik hoopis koondada tähelepanu mõnedele ainult teostatavatele eh, teemadele ja, ja arvestada ka seda, et kui, ehkki komisjon võib-olla soovib mingi teemaga edasi liikuda, samas on eh, nõukogu seda teemat blokeerimas, nii et selle peale peab mõtlema. Thank you um,. Uh, first Mrs uh, Turunen and then Mrs Moran and then Mrs Zimmer. nii uh,, proua Tõnhat. Dansk, siia Tšolni tak for studiet. Jeg har heller ikke øh, læst det nu, men, øh, men tak for din præsentation. suur aitäh, aitäh selle uuringu eest. ma ei ole saanud seda põhjalikult läbi lugeda, aga ettekanne oli hästi huvitav ja te tõstatasite teatud punkte. mis minu jaoks uue liikmena on olnud väga frustreerivad on suur erinevus, kui me räägime kvalifikatsioonist. mina olen siseturukomisjonis ka. nii et näen, kuidas asjad on, me ütleme, et me tahame arengut Euroopa Liidus sotsiaalse ja majandusliku poliitikaga. aga seda on väga raske rakendada ja väga tihti sotsiaalne, sotsiaalmajanduslik ja keskkonnapoliitika äh, lükkavad, äh, lükatakse lihtsalt kõrvale. ja on vastutuse lõhe, asjad lüüakse erinevatesse sektoritesse. kuidas sellest lõhest üle saada? ja siis on nii-öelda pehme seaduse algatused. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. Euroopa Liit, äh, Euroopa Parlament on sellest kõrvale jäetud, möödunud aast-, äh, möödunud nädalal Strasbourgis võtsime väga nõrga resolutsiooni vastu. tahtsime saada nii palju fraktsioone selle taha kui võimalik, aga lõppude lõpuks oli tulemus nii nõrk, nii äbarik et komisjon ütleb jah, me oleme seda juba arvesse võtnud. Te räägite liitude sõlmimisest, ma olen sellega nõus, aga kas sellest piisab? selleks, et tegelikult mõjutada suuremaid strateegiaid mis on Euroopa Liidus võtmestrateegiateks järgmise kümne aasta jooksul. minu arvates parlament ei ole mänginud piisavalt olulist rolli ja siis on ka seos loomulikult eelarvega, see on ülimalt oluline. aitäh, proua Moran. aitäh. ma tahaksin tänada selle uuringu autoreid, sellepärast et alati on väga oluline, et me vaataksime ka seda, kuidas me oma tööd oleme teinud äh, perioodi kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist osas ja Lissaboni strateegia osas. me teame kõik, et sotsiaalagenda edukus äh, sõltub ühest küljest sellest, kuidas me oleme tööd teinud, kuid teisalt sõltub see ka kriisi mõjust. kriis on tugevalt äh, mõjutanud neid eesmärke, mis me püstitasime endile. see näitab, et majandus, kas me soovime või mitte, mõjutab vägagi selgelt sotsiaalpoliitikat, mis me välja töötame. ma usun, et kakskümmend kakskümmend strateegia puhul niikaua, kui me ei ole suutnud kriisist äh, üle saada Euroopa sotsiaalpoliitika on endiselt habras ja keerukas on saavutada eesmärke. üldiselt selle kohta, kuidas tööd on tehtud, on äh, päris palju ka öeldud erinevaid asju, siin räägitakse ka sellest, kuidas kodanikud meid näevad. jah, ma mõistan, et teie uuring seda ei käsitlenud, kuid ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me kõik sellega tegeleksime kuidas, seda ma tahaksingi teada, kuid on oluline, et me kõik töötaksime selle nimel, et läbi sotsiaalpoliitika, mis puudutab kodanikke, meie kodanikud tegelikult ka näeksid, et Euroopa siin tegutseb. palju keerukam on läbi institutsioonide Euroopa tegutsemist näidata, institutsioonid huvitavad meie kodanikke vähe palju kergem on seda teha läbi sotsiaalsete eeliste ja läbi Euroopa sotsiaalpoliitika. tegemist ei ole arvamusuuringuga niivõrd-kuivõrd äh, ja nii te vastasite ka härra Serkase küsimusele, kuid asi seisneb pigem selles, et me peame selgitama Euroopat, seda, mida Euroopa tähendab ja seda läbi sotsiaalpoliitika. see on üks küsimus, mis minu jaoks on väga oluline ja ma sooviksin, et ka teie kommenteeriksite seda. ja teiseks, ma tahaksin küsida selle kohta, mis te ütlesite meie võime kohta koostööd teha institutsioonide siseselt. Te samuti andsite nõuandeid äh, selle kohta, kuidas riigi tasandil parlamentide ja valitsustega koostööd teha Äh, Emily Turuneni sõnavõtu järel ma tahaksin samuti küsida ja teie seda enne ei maininud, et kas me ei peaks ka lisaks riiklikule tasandile veel muul tasandil töötama? riiklik tasand on väga oluline äh, küll projektide läbiviimisel, kuid sama oluline on regionaalne tasand. ma arvan, et suurte suundumuste, olulisemate suundumuste osas ja direktiivide ülevõtmise osas me peame riiklikul tasandiga koostööd tegema. aga kui me soovime jälgida Euroopa poliitikate elluviimist ning eh, nende juhtimist, siis ma usun, et regionaalne tasand on hädavajalik. Te ei rääkinud sellest mitte sõnagagi ja ma tahaksin, et äh, siin oleks võimalik äh, kommenteerida seda, mis ma ütlesin. ma leian tõesti, et äh, projektide juhtimine peab võimalikult rohujuure tasandil toimuma. ja see aitaks veelgi tugevdada sidet Euroopa ning kodanike vahel. kolmas küsimus puudutab seda, mida ütles ka Toomas Mann äsja ja igati õigustatult nimelt me ei ole edasi liikunud diplomite harmoneerimise osas Euroopa tasandil. ma usun, et me võime koostada nii palju kakskümmend kakskümmend strateegiaid, kui soovime, puudutagu need täistööhõivet, Euroopa ühist tööturgu või äh, mobiilsust. kui me ei suuda kiirelt kokku leppida kahekümne seitsme liikmesriigi vahel äh, selles osas, eh, mis on diplomite sisuks eh, ja kuidas seda määratleda ning kuidas määratleda eh, erinevaid kutseid, siis me ei suuda edasi liikuda üldse. tegemist on tõesti väga keeruka tööpõlluga, me peame vaatama, kuidas siin edu saavutada milliseid strateegiaid kasutada, sellepärast et äh, poliitiline eesmärk on ju selge ja ma usun, et me oleme selles kõik ka ühel nõul, kuid me peaksime vaatama, milliseid strateegiaid kohaldada, et seda eesmärki ka saavutada. mulle tundub tõepoolest, et äh, meil on probleeme noortega Euroopa Liidu tasandil äh, sellega, kuidas nad näevad Euroopat, nende mobiilsusega, nende sisenemisega tööturule ning diplomite problemaatika on minu meelest siin samuti esmatähtis, et saavutada meie olulisi strateegilisi eesmärke. suur aitäh! aitäh, proua Semmer ja siis proua Frederik. Ja, vielen Dank für die Präsentation heute und auch für das... Äh jah, suur tänu selle presentatsiooni eest täna hommikul ja teie uuringu äh, kohta, äh, teie uuringu üle, ma olen nõus kolleegidega, ma olen parlamendis olnud viis aastat, olen töötanud selles komisjonis terve selle aja ja on raske saada ülevaadet, kui oled äh, kui oled pärit riiklikust poliitikast, siis on keeruline aru saada, kuidas mingit poliitikat, sotsiaalpoliitikat eriti, saaks Euroopa tasandil edendada ja tekitab tekib see küsimus, kus, kuhu peame keskenduma, kui me tahame mingit mõju avaldada ja minu arvates teie uuring on selles mõttes väga suureks abiks, sest ta tõesti näitab ära, millised on erinevad seosed erinevate tasandite instrumentide vahel ja kuidas nad on omavahel seotud. niisiis olen tänulik selle eest ja ma arvan, et selle kallal on võimalik intensiivselt ka tööd teha. tahaksin puudutada nüüd kolme punkti. kõigepealt, mis puudutab kahe tuhande kahekümnendat äh, strateegiat tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal toimus äh, maailma tippkohtumine Kopenhaagenis ja see andis vaesusele laiema definitsiooni. Euroopa Liidus kasutame meie konkreetseid kriteeriume nende inimeste suhtes, kes on äh, kas vaesusriskis või allpool vaesuse piiri. kui asi puudutab aga vaesuse definitsiooni, äh, vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, siis praktilistel, praktiliselt kõikidel liikmesmaadel on olulisi raskusi. kõik eh, tegelikult taandub raha ülekandmisele, mingisugustele rahalistele toetustele ja nii edasi. ja minu arvates ei võeta piisavalt arvesse definitsiooni enne kui Barroso avaldas kahe, kaks tuhat kakskümmend strateegia, räägiti sellest, et komisjon kavatses äh, vaesusriski piiri definitsioonist äh, loobuda. ning pigem võtta kasutusele Ähm, majanduskasvu määra ja kuidas see mõjutab ähm, inimeste elusid? ma ei tea, kuidas teie olete äh, käsitlenud Prantsuse indikaatoreid, kas te olete nende kohta midagi öelnud? kui asi puudutab meile kasutatavaid instrumente, siis loomulikult OECD tuleb tugevdada, aga eeltingimuseks on, et kõik liikmesmaad on sellega nõus, et muuta saab ainult siis või midagi läbi suruda ainult siis, kui kõik kakskümmend seitse liikmesmaad soovivad teda, äh, seda, kui mitmetel liikmesmaadel on sellega äh, raskusi, siis sinna see, sinna paika see kõik ka jääb ja ma seetõttu paluksin teisi instrumente. meil on vaja miinimumstandarde, viidet äh, siseriiklikule kontekstile. aga minu arvates peab olema mingisugune võimalus töötada välja krit-, objektiivsed kriteeriumid, mida oleks võimalik üle kanda Euroopa Liidu tasandile, kirjeldades standarde, siis on võimalik välja töötada kriteeriume, mida saaks rakendada mida saavad teised riigid siis kasutada? kui äh, me räägime õigusest energiale, energia pakkumisele, siis me võime kasutada näiteks Suurbritannia näidet, kümme protsenti kasutatavast äh, leibkonna sissetulekust äh, on piir, mida tohib maksta elektri, soojavee, eh, gaasi ja muu taolise eest. ja tuleb kaaluda, kas neid kriteeriume tasuks kasutada näiteks kogu Euroopa Liidu tasandil ja seega eh, kasutada instrumente, luua instrumente, mida kasutada, võib-olla tuleks eh, seada mingid eraldised. ja selles süsteemis, kui teatud õigusi rikutakse Euroopa Liidus, või teatud praktikate või reeglite kaudu, siis võib-olla võiks meil olla üle-euroopalisi instrumente, millega sellele tähe, sellele tähelepanu pöörata. meil oli väga karm, meil oli väga karm talv, kakssada kolmkümmend inimest surid külma kätte, Saksamaal surid inimesed kodutud külmast Äh, elamupoliitika algatused Saksamaal pöörasid tähelepanu sellele, et sada tuhat inimest Saksamaal öö, äh, ei suuda võib-olla maksta oma küttearveid kinni. kui meil on mingisugune häiresüsteem olemas, siis see peaks küll kõvasti häiret andma, et asju tuleb muuta, asjad ei ole nii, nagu nad olema peaksid ja siis on võimalik asju muuta nii et saaksime hoolitseda selle eest, et isegi rikkad riigid nagu Saksamaa, et meil oleksid korralikud standardid, see ei ole ainult Poola ja Rumeenia ja teiste eh, riikide küsimus. proua Figureira, minu, palun. suur aitäh. oleme neid teemasid nüüd juba aastaid arutanud ja alati kerkib üles üks sama probleem. viimase kümne aasta jooksul on see saanud selgeks. ei mingi rahanduspoliitika või makromajanduslik poliitika üldiselt liberaliseerimine, kas me räägime siin siseturust või laiemast kaubanduspoliitikast, Need tunduvad äh, olevat prioriteetsed teiste poliitikate suhtest ja loomulikult sel, on selle tagajärg alati üks ja sama, nagu te praegu näete. tööhõive küsimus äh, läheb hullemaks, kasvav vaesus, kasvav ebavõrdsus ja just sel, selle tõttu, kui me vaatame sotsiaalset agendat, siis millist agendat me võiksime välja pakkuda praeguses kontekstis kui on tõesti muutused makromajanduslikul tasandil, kui me ei muuda oma rahanduspoliitikat, stabiilsuspakt, mis nõuab reeglitest kinnipidamist, määrustest kinnipidamist, kui nõuame paindlikkust teatud valdkondades ja siis taaskord tulevad eelarvepiirangud, vähendatakse palku, ähm, tööpuudus suureneb, suureneb vaesus, lugu kordub ikka ja jälge, ikka ja jälle, eriti rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimisega, mille tulemusena on täiesti hävitatud põhilised äh, tootmissektorid paljudes liikmesmaades, kaasa arvatud minu omas äh, Portugalis. kas me räägime tööstusest või põllumajandusest. minu küsimus on, milline sotsiaalne agenda üldse taolises kontekstis olla saab? see, see, seda ei saagi olemas olla, aitäh. ja tulen tagasi paneeli juurde. Um, uh, kommentaaride kohta koos kaasautoritega, mõned nendest teemadest on üsna keerulised, kui nüüd päris aus olla aga ma arvan, et äh, kerkivad üles ikka ja jälle samad laitmotiivid. nii see, mis puudutab suhteid parlamendisiseselt kui ka Euroopa Liidus üldiselt, siis minu arvates äh, majanduspoliitika ja siseturupoliitika küsimused on elulise tähtsusega. parim variant oleks liikuda võrdsema, suurema võrdsuse juurde, suurendades koostööd siseturukomisjoniga, aga samas püüdes pöörduda komisjoni poole nii, et sotsiaalpoliitika poleks vaid teisene, teisejärguline, vaid eluline põhipoliitika, sest mina väidaksin samuti, et sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltulem on loomulikult hädavajalik ning kogu Euroopa projekti eh, üdi. niisiis, Euroopa kodanikud võivad olla üsna kriitilised Euroopa eh, projekti suhtes, kui seda tajutakse millen-, millenagi, kes, kes või mis mõjutab nende elutingimusi eh, negatiivselt ja siin on ka laiem ühiskondlik küsimus kus, kui me räägime sotsiaalpoliitikast, sotsiaalpoliitikatest, mis aitavad aitavad kaasa majanduslikule dünaamikale, mis on vältimatu globaalses majanduses ja loomulikult globaliseerunud maailmas, globaliseerumise ajastul me ei saa ju eeldada, et me reguleerime ära kõik sotsiaalpoliitika ra-, äh, Euroopa tasandil me peame arvestama teatud paindlikkusega, peame seda võimaldama, sest vastasel korral on äh,, majandused jäävad lihtsalt vaeseks. nii et selles mõttes me peame olema teadlikud vajadusest kasutada mõningaid võimalusi, mis olemas on. ma aga ikkagi arvan, et põhiliseks elemendiks oleks luua Euroopa tasandil mingisugune riiklik äh, turvavõrgustik, kus turud ei mängi nii olulist rolli, sotsiaalteenused, äh, miinimumpalgad, mini-, minimaalse sissetuleku kaitse, mis on hädavajalik selleks, et aktsepteeritaks majanduslikku ja sotsiaalset süsteemi. ja ma arvan, selle tõstatas ka proua Zimmer oma avalduses ma arvan, et loomulikult on siin võimalus kombineerida miinimumstandarde, mis on suhteliselt Euroopa keskmisega ja on oluline aru saada sellest, mida peaks tagama igale Euroopa kodanikule, see loomulikult majanduslikus mõttes ei ole problemaatiline. ja samal ajal see ei takistaks majanduslikku dünaamikat kui me tahame vähendada vaesust, siis peavad olema teatud sissetulekukaitseskeemid äh, ja ma väidaksin ka, et äh, tõhusad väljaõppepoliitikad, siis seegi peaks olema teemaks Euroopa tasandil Te rääkisite olukorrast Saksamaal minimaalse sissetuleku kaitse, väites, et see võib-olla ei ole efektiivne. see võib-olla mõnes mõttes on tõsi, aga üks asi, mis on tõsiselt kasulik selles valdkonnas, on see, et meil on Saksamaa konstitutsiooniline kohus, kes põhimõtteliselt saab öelda, see või teine seadusandlus on äh, kooskõlas konstitutsiooniga või ei ole ta seda mitte ja hiljuti tehti üks otsus, kus hinnati, kui õige on minimaalse sissetulekutoetuse skeemid Saksamaal. Neid miinimumsissetulekustandarde ei tohi, ei pea tingimata tõstma, kuid äh, arvestusmeetmed peavad olema läbipaistvamad ja selgemad, seegi võib olla lähenemine ma ei ole sellest äh, Prantsuse vaesusindikaatorite diskussioonist teadlik, aga kui oskate mulle sellest midagi rääkida, siis ma oleksin sellest hiljem väga huvitatud. mis siis veel? see ongi vist praeguseks kõik. mis puudutab proua Turuneni, siis tahaksin vist öelda, et on hästi oluline seos, seostada erinevaid komisjone, nagu eriti muidugi majanduspoliitikat ja sotsiaalpoliitikat, eh, eelarveliste otsusega, see on hästi võimas vahend Euroopa Parlamendi jaoks, kes ju eelarvet koostab. nii et see eelarve oleks suunatud pigem sotsiaalpoliitika suunas, aga minna ka intensiivsetele diskussioonidele siseturu inimestega, aitäh! Anybody else uh, from the panel want to come in? No? paneelist soovib keegi sõna? ei? tahaksin teid väga-väga tänada kogu komisjoni nimel. see oli väga hea raport minu meelest. ja kui võiksite meile öelda, millal kulutulu analüüs sotsiaalpoliitika kohta valmis saab, siis sellest oleks suur abi, suur tänu teile! And then now we're going to move Läheme nüüd edasi proua Zimmeri raporti juurde. see puudutab vaesuse vähendamist ja töökohtade loomist arengumaades. millised on edasised meetmed? proua Simmer, palun. Ja, es ähm, handelt sich um, um eine Stellungnahme unseres Ausschusses. Ja, tegemist on meie komisjoni arvamusega. ja see puudutab äh, omaalgatuslikku raportit, mille pealkirjaks on vaesuse vähendamine, vaesuse vähendamise ja arengumaades töökohtade loomise edasised meetmed. ma olen ise ka TV Komisjoni liige ja mul on olnud võimalus äh, samm-sammult jälgida selle raporti väljatöötamist, mida tutvustati eile. siin komisjonis äh, tundub mulle, et me peame nüüd koostama arvamuse raporti kohta, mille puhul ma leian, et osad olulised punktid on täielikult kõrvale jäetud sotsiaal- ja tööhõivepoliitika osas, võttes arvesse vaesuse arengut, on meil päris palju ettepanekuid teha. nüüd milline on minu lähtepunkt? ma tahaksin rääkida esmalt mõistest vaesus. ja siin on üks asi kiireloomuline, nimelt selle sotsiaalse revolutsiooni raames tuleb rõhutada, et vaesus ei tähenda põhimõtteliselt ainult nälga ja viletsust või seda, et ei ole elukohta, et haigused levivad, ei. tegelikult võib vaesuseks pidada ka seda, kuivõrd osaletakse ühiskondlikus elus ja ma arvan, et see peakski olema meie edasise töö aluseks. tahaksin meelde tuletada, et üheksakümne viienda aasta tippkohtumise raames sotsiaalarengute kohta kerkisid esile peamised kriteeriumid. veebruaris ÜRO vastav komisjon, arvestades ülemaailmse sotsiaaltingimuste raporti väljatulekuga, tehti uuesti algust aruteluga vaesuse üle ning äh, tunnistati, et taoline nägemus äh, vaesusest vajaks täpsustamist. ma usun, et Euroopa Parlament just nimelt peab siin oma vastutust kandma ja me peame samuti aitama kaasa täpsema mõiste väljatöötamisele ja see on ka see põhjus, miks ma nii suurt täht-, tähelepanu sellele punktile pööran. septembris äh, ILO äh, siinsamas esitles samuti oma tööpaketti ja tuletas meile meelde, millised on need tingimused, mis tagavad inimväärika töö seega see tähendab teisisõnu ka milleeniumi eesmärkide ellurakendamist. aga meil on mitmeid erinevaid punkte, mida me tahaksime välja tuua käesolevas arvamuses. muidugi mõista meid piirab sõnade arv, kuid kolm peamist punkti, eh, mida mainisin, tuleks selgelt välja tuua. ma tahaksin lisada äh, et lisaks sellele on mul veel varukas muidki ideid, millega võiks välja tulla, kui sobiv juhus on. ja iseenesestki mõista olema valmis ka kõikide siinviibijate ideedega arvestama. ja kõige selle alusel siis lõpuks teeksin valiku neist ettepanekutest ning lisaksin oma arvamusse me teame, et väga oluline on samuti sotsiaalkindlustussüsteemide küsimus. selleks, et ja see on eriti oluline just arenguriikides, et võidelda vaesuse vastu. ma arvan, et seda tuleks selgelt välja tuua ka arvamuses. üheksakümmend protsenti maailma elanikkonnast tegelikult ei ole sotsiaalkindlustussüsteemidega kaetud. ma tahaksin teie tähelepanu juhtida veel kord äh, ka sellele, et meil on olnud väga hea koostöö kolleegidega, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes aprill ja kindlasti võtan ühendust ka erinevate fraktsioonide esindajatega. et siis välja töötada peamised suundumused ning välja töötada ühisettepanek ma tänan, meil on üks kõneleja. härra Steinbrück. ma räägin oma kolleegi nimel, kes ei saanud täna ise siia tulla. proua Zipper leiab, et proua Zimmer on väga hea arvamuse koostanud, ta on nõus selle sisuga, aga esialgses dokumendis on siiski mõned asjad veel puudu ja minu kolleeg soovib need sinna sisse võtta muudatusettepanekute kaudu. nimelt õiguslik ja majanduslik olukord naiste hulgas, lapstööjõu kasutamine, ametiühingute probleem arengumaades. proua Tsipel leiab, et need on väga tähtsad küsimused, mis ei tohiks välja jääda arvamusest. siis Haagin ja proua Harkin, palun. ma tänan. härra Maismäe ei saa siin olla ja mul on ka omalt poolt tema mõtetele mõned lisada ja me räägime raportööriga ka nendest. kõigepealt ma tahan öelda, et ma olen nõus teie peamiste põhimõtetega Eh, vaesuse uutmoodi käsitlemine ja mitmed ettepanekud, millest te siin olete rääkinud, eriti number kolm, kus te räägite ILO inimväärse töö agendast, kõik väga tähtis, ma mõistan, te tahate, et see kõik oleks kokku surutud eh, ja on ka piirang ees, kui palju tähemärkide tohite kasutada, aga ma tahaksin teha ettepaneku kahe idee kohta. üks on kirjas äh, arengukomisjoni esialgses dokumendis, nimelt mikrokrediidid me lõpetasime just raportiga meie komisjonis mikrokrediitide osas ja arenguriike peaks mm, eh, stimuleerima juurdepääsu tagama mikrokrediitidele ja veel peaks ka midagi võimaluse korral siia sisse panema lapstööjõu kohta. see muudaks arvamuse veelgi paremaks, aga üldjoontes ma toetan väga seda, mis siin juba kirjas on tänan, proua Moran. aitäh. ma tahaksin ütelda, et ka mina leian, et see raport on tõesti suurepärane ja päris täiuslik, kuid ühes punktis ma siiski pean ütlema, et ma ei leidnud siit päris seda, mida ootasin ja võib-olla võiks seda mainida või igastahes mina sooviksin seda. ma tahaksin, et räägitaks naistest arenguriikides kes on vaesuses ja kelle olukord on eriti keerukas, eriti eh, juhul, kui nad jäävad leseks, eh, siis nad kaotavad kõik oma õigused. ma arvan, et vaesuse vähendamise plaanides peaksime me nende naistega, kes on eriti vaesed oma koduriikides ning eh, kes äh, saatuse löökides muutuvad veelgi hapramateks ja haavatamateks, et me ka nendele suuremat tähelepanu pööraksime, sest neid ei ole mainitud. aitäh ja proua Simmer. jah, suur tänu nende punktide eest. ma olen väga tänulik kui erinevad fraktsioonid ja meie fraktsioon, meie komisjoni erinevad äh, liikmed tulevad välja konkreetsete ettepanekutega, mida ma suure heameelega arvestan. muudatusettepanekute hulk on piiratud niikaua, kuni asi on asjakohane. kui need äh, teiepoolsed ähm, ettepanekud jäävad teemasse. esimeses variandis otsustasin sihilikult jätta sihtrühmad välja. Teil on täiesti õigus minu arvates meil peab olema konkreetne punkt, mis puudutab naiste olukorda, laste tööd, aga samuti on meil vaja öelda midagi vanemate kohta, vanurite kohta, eh, arenguriikides inimeste kohta, kelle olukord on väga tõsine. nii et saaksime siis kaasata teatud ettepanekuid, teatud nõudeid, ehk siin on terve hulk asju. ja ma näen enda tööna seda, et ma vaatan need ettepanekud kõik läbi, sordin nad läbi ja teen ettepaneku äh, tegudeks, mida meie fraktsioonina saame siis kasutada. suur aitäh ja loomulikult muudatusettepanekud äh, puuetega ja vanemate inimeste suhtes on muidugi väga hea tähtaeg, on seitsmes aprill, äh, nagu te ütlesite, kahekümne kaheksas äh, tööhõives, kümnendas arengukomisjonis ja ähm, kümnes juuni arengukomisjon